eile plahvatas kaks pommi Bostonis, selle tulemuseks, tulemusena pidid mitmed inimesed eluga hüvasti jätma ja paljud said vigastada. süütud inimesed pidid öö, surema Bostoni maratoni käigus linnas üritusel, mis rohkem kui midagi muud on sümboliks Euroopa vabaduse soovile ma tunnen südamest kaasa ohvrite peredele, soovin vigastatutele kiiret paranemist. ja avaldan kiitust Ameerika Ühendriikide ametisvõimudele ja päästeteenistusele. praegu pole veel teada, kes need pommid paigaldas, kes need plahvatused korraldas, kuid äh, see polegi kõige olulisem. terrorism pole kunagi õigustatud, seda võib igal juhul öelda. me seisame külg külje kõrval oma Ameerika sõpradega ja meie, me tunneme sügavalt kaasa Ameerika Ühendriikide ametivõimudele ja rahvale